tulevad kolmandatest riikidest Euroopa Liitu võrdsetel alustel Euroopa Liidu oma toodanguga. ma tänan, härra Kelly. sellega me oleme hääletusselgitustega lõpule jõudnud, istungi protokoll jagatakse laiali ning kinnitatakse järgmisel istungil. ja tänased resolutsioonid esitatakse vastavatele institutsioonidele ja isikutele. nii et meie istung on nüüd lõppenud. Thank you, Kelly. Thank you very much. <laughs>